ja nüüd hääletuste selgitused. kuus selgitust. härra Nikolas Kontis, üks minut on teil sõna olgu, lahkuge palun, aga tehke seda kiiresti selleks, et teie kolleegid saaksid oma hääletuskäitumist selgitada, härra Kondis. tänan, president ma tahaksin selgitada, miks ma hääletasin nii, nagu ma hääletasin. viisaliberaliseerimise raportil, mis on mõeldud Lääne-Balkani riikide kodanikele. vasakpoolsete seisukoht on, et kõik Euroopa Liidu kodanikud ja üldiselt kodanikud kõikjal maailmas peaksid saama vabaduse vabalt liikuda. me nõustume põhimõttega, et viisanõudest tuleks loobuda kuid me hääletasime Kosovo vastu, sest eh, seal peitub probleem. ja see on vastuolus ÜRO resolutsiooniga kaksteist nelikümmend viis. see ei aita kaasa selle piirkonna jõukusele ja julgeolekule Kornelia Enst järgmisena Cornelia Ernst. Cornelia Ernst, teil on sõna, palun, kas ta on kohal? ma andsin teile oma teksti, ma tegin kirjaliku selgituse ah,. Honorable... väga hea, tänan, järgmiseks kolleeg Millan Mon, üks minut, palun. tänan, president ma viitan äh, Tanja Fajoni raportile Äh, rahvapartei Hispaania delegatsiooni nimel ma tahan öelda, et me hääletasime selle raporti poolt, kuid me ei nõustu põhjenduspunktiga äh, kaks ja muudatusettepanekuga neli, kus on kirjas, et komisjon peaks käivitama dialoogi äh, Kosovoga äh, liiba liberaliseerimise küsimuses. ja käivitama programmi, mis vabastab äh, Kosovo kodanikud viisanõudest, nii nagu teised Lääne-Balkani riigid, et me ei saa võrrelda Kosovot teiste Lääne-Balkani riikidega. ma tahaksin meenutada, et Hispaania ametivõimud ei ole tunnistanud Kosovo iseseisvust ja ka mitmed teised liikmesriigid ja kuna Äh, see muudatusettepanek võeti plokina vastu koos teiste muudatusettepanekutega, me ei saanud selle vastu hääletada, kuid me soovime, et see pannakse protokolli kirja, et me ei ole nõus selle muudatusettepaneku sisuga. suur tänu, härra Milenmann. ja nüüd proua Koratz-Pilt. president uh,, I just wanted to. tänan, president, ma tahtsin öelda et ühisdeklaratsioon tähistab väga suurt edu ja me peaksime seda esile tõstma. ja see ühisdeklaratsioon annab edasi väga tugeva poliitilise sõnumi, et me tugevdame ja soovime kaasa aidata viisanõudest vabastamise kõikidele Balkani riikide kodanikele ja selleks, et saada see protsess uuesti tagasi sinna, kus ta peaks olema vastavalt asutamislepingutele, et me saavutaksime sellise poliitika edu. ja äh, poliitilise avalduse lisamine äh, oli exit ja tekitab valesid ootusi selle piirkonna elanike seas. ma tahan öelda, et, et ma olen elanud ja läbi elanud Sarajevis poolteist aasta jooksul ka pommitamise ja lõhenemise ja ma olen võtnud endale kohustuse, et minu koduriigi elanikud saavad viisavabastuse kas või järgmise aasta suveks. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Leichtfried, palun, üheks minutiks. suur tänu, härra president, mina tahaksin Paliteli raporti kohta sõna võtta ja seda sellepärast, et mina leian, et Euroopa ombudsman peab äh, esindama Euroopa Liidu kodanikke. aga eelmisel aastal tegi ta midagi, mis on täiesti vastuolus tema ülesannetega, nimelt ta võitles majandusringkondade huvide eest. nimelt ta küsis komisjoni käest selle kohta, kuidas äh, mõned tsirkusepidajad saaksid kaitstud Euroopa Liidus, aga mina leian, et tema ülesandeks ei ole mitte kaitsta siin paari tsirkusekaitsjat. ma arvan, et väga paljud Euroopa kodanikud on ka tegelikult tsirkusepidamise vastu, sest me teame, et seal piinatakse loomi ja seepärast ma ei olnud, ei saanud ka selle raporti poolt hääletada. suur tänu, kolleeg Leichtfried ja ma tervitan siin ühte delegatsiooni Kanada parlamendist ja Kanada delegatsioonist Euroopa Liidu juures. Nad on võtnud kohad sisse diplomaatide tribüünil meie täiskogu saalis. Nad on siin